Bueno, vamos a empezar, que se nos echa el tiempo. aitäh. Lähme nüüd edasi, sest meil hakkab aeg otsa saama. koos komisjoniga, välisteenistusega koostasime me raporti jaanuaris selle kohta, millised on Euroopa Liidu strateegia arengud Kesk-Aasiaga ja me tahaksime tänada eesistujat sest eesistuja soovis ka meie arvamust äh, teada, enne kui äh, nõukogu oma järeldused äh, selle kuu lõpus vastu võtab. meie komisjon on otsustanud oma algatusliku raporti koostada Kesk-Aasia kohta ja me alustame sellega ka järgnevatel nädalatel inimõiguste teemal toimus meil kuulamine ja meie tänane debatt toetub sellele arutelule härra Klaar, kes on välisteenistuse esindaja, kes tegeleb siis Kesk-Aasia teemadega ja ja härra Pelts, kes on siis Läti eesistuja, esindab siis Läti eesistujat. nüüd annan kõigepealt sõna härra Klaarile ja härra Pels, teil on kümme minutit kummalegi. palun, härra Klaar. suur tänu, ma teen lühemalt kui kümme minutit ma arvan, et härra Burjan juba palju rääkis ära, millest minagi võinuks rääkida. nimelt Kesk-Aasia strateegia teema ja ma vabandan parlamendisaadikute ees. Gunnar Viigand direktor Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia küsimustes isiklikult ei ole siin täna kohal. ta nimelt on hetkel Gruusias ja sellepärast palus, et mina tuleksin tema asemel. ma olen väga tänulik selle võimaluse eest, et täna siin olla uue Ähm, Kesk-Aasia strateegia läbivaatamisega seoses, see võeti vastu aastal kaks tuhat seitse, see oli kõikehõlmav poliitiline dokument tollal. ja me oleme seda nüüd uuendanud aastate pikku küll ja vastu võtnud nõukogu järeldusedki aastate pikku, samas peamised elemendid strateegias, mis võeti aastal kaks tuhat seitse, on endiselt jõus. aga tõepoolest, aeg on edasi läinud. ja nõukogu järeldusedki peavad seda kajastama. peamine aspekt täna millega me tegeleme, on muutunud geopoliitiline kontekst, kriis Ukrainas ja Venemaa konfliktsus ja Venemaa Euraasia agenda mõjutab kõiki Kesk-Aasia riike ja need on tõesti väljakutsuvaks ajaks on muutunud tänane aeg Kesk-Aasiale. ja väga erinev on ka välispoliitikas riikides, kõik tahavad koostööd seal Euroopa Liiduga arendada ja see on ühine neile. see on üks võimalus, millest me peaksime kinni haarama. nüüd äh, läbivaatamine äh, on saanud äh, akadeemilistelt ringkondadelt, rakkerühmadelt ja ka Kesk-Aasia partneritelt ja kodanikuühiskonnalt palju ettepanekuid. Kasahstan ja Usbekistan on andnud meile väga ulatuslikke dokumente, mis kajastavad nende seisukohti Kesk-Aasia strateegia kohta. välisteenistus ja nõukogu praegu töötavad järelduste teksti kallal. dokument, mis valmib, ei tähenda küll kahe tuhande seitsme aasta strateegia täielikku remonti, küll aga sisuline poliitiline läbivaatamine leiab aset. me arvame, et Euroopa Liit võib realistlikku konkreetset rolli etendada Kesk-Aasias, võib-olla partneriks valitsustele eh, õigusriigi põhimõttes kinnipidamisel ja inimõiguste kinnipidamisel ja Kesk-Aasia partnerid peavad seda positiivseks. me oleme teinud eh, läbipaistvat koostööd selle piirkonnaga, meil on selle kohta agenda. meil oli möödunud nädalal kohtumine Tadžikistani islamistide partei juhiga e, ja hiljuti nad ei pääsenud Tadžiki parlamenti, kui valimised toimusid. samas e, see liider ütles, et tegemist ei olnud demokraatlike valimistega Tadžikistanis ja Euroopa Liit on sellega päri. ja Äh, selle partei juht ütles, et Euroopa Liidul on Tadžikistanis suur autoriteet ja Venemaa, Hiina, ka USA ei oma sellist autoriteeti, meid ei nähta äh, omakasupüüdlikuna selles piirkonnas. Äh, leitakse, et me tõesti siiralt tahame aidata Kesk-Aasia riike nüüd äh, läbivaatamine on hetk, kus vaadata, mida Euroopa Liit saab selles piirkonnas ära teha ja mida kahepoolselt saab ära teha Kesk-Aasia riikidega. meil on vaja arvestada seda, et erimeelsused, erinevused nende viie riigi vahel üha suurenevad nii sotsiaalmajanduslikus arengus kui ka soovis Euroopa Liiduga partnerlussuhteid arendada. ja meil on süvendatud koostööleping Kasahstaniga ja sellisel tasemel koostööd teiste riikidega Kesk-Aasias me ei ole suutnud veel saavutada kui Kasahstaniga. ja see on üsna loomulik, mõned riigid tahaksid tihedamaid äh, suhteid äh, rohkem meiega kui teised ja muidugi me ei peaks neid kuidagi tagasi hoidma. samas nagu erisiasendaja ütles, eh, regionaalsed algatused ja platvormide arendamine peaks olema ka edaspidi meie eesmärgiks nendes valdkondades, mis on eh, kõige huvipakkuvamad, eh, mille järgi on nõudmine ja kus tulemuseks võivad olla konkreetsed reformid ja tulemused nüüd nagu juba öeldud, oluliselt on kasvanud rahalised vahendid võrreldes eelmise programmide perioodiga lausa viiskümmend kuus protsenti, üle ühe miljardi euro, mis nüüd meie käsutuses on aastatel kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. aga nüüd nende programmide tõhus elluviimine, tuginedes äh, sellele rahaliste vahenditele, on väga tähtis, ainult nii saab strateegial olla edu. ja äh, julgeoleku vallas ja stabiilsuse vallas tuleb tugevdada koostööd ja samuti loodusvarade jätkusuutliku majanduse, majandamise koha pealt tuleb süvendada koostööd, nii nagu eriesindaja rääkis, ta ütles ka, et olukord on väga keeruline mõnedes riikides. majandusolukord on keeruline, migranttöötajad tulevad Venemaalt tagasi nüüd ja sellel olukorral peab silma peal hoidma. nagu ma enne ütlesin, Euroopa Liidu nähtavus on ka üks tähtis teema, vaatamata sellele, et Euroopa Liit on kõige tähtsam doonor ja ka kaubanduspartner selles piirkonnas veel Hiinast ja Venemaast ja teistest eespool. ometi ei tunnustata meid piisavalt nende jõupingutuste eest, mis me seal teeme ja see on midagi, mille kallal Euroopa Liit peab tõesti kõvasti vaeva nägema, mitte ainult selles piirkonnas, vaid ka teistes piirkonnades. ja eriesindaja ametisse nimetamine ja tema sagedane kohasolek, olek selles piirkonnas loodetavasti eh, suurendab meie eh, nähtavust seal ja ka teadmisi meie aktiivse osaluse kohta selles piirkonnas. ja nüüd koordineerimine ja sünergia erinevate Euroopa Liidu institutsioonide vahel ja institutsioonide ja liikmesriikide vahel ja ka teiste organisatsioonidega on tähtis teema. nagu eriesindaja rõhutas, dialoog piirkondlike rahvusvaheliste organisatsioonidega nagu OSCE, Euroopa Nõukogu, ÜRO, Maailmapank, samuti Kesk-Aasia riikide naabrid Hiina, aga ka USA, Türgi, tulevikus Iraan ja Afganistan on samuti tähtis. ja e, sellelegi peale peame lähenema hästi koordineeritult, et võimalikult hästi ära kasutada oma Kesk-Aasia strateegia. ma tänan, härra Klaar, nüüd härra Pelts. Thank you, Mr. Kusori. ma tänan. ma tänan ka komisjoni liikmeid, et kutsusite meid siia kohtumisele. lugupeetud saadikud, te juba kuulsite, kuulasite ära saadik Purjani ja härra Klaari ja sellepärast mina koondan tähelepanu Läti seisukohtadele ja Läti tööle viimase poole aasta jooksul Kesk-Aasia küsimustes. kõigepealt ma tahan avaldada tunnustust äh, teie komisjonile, et te olete nüüd tähelepanu <clears throat> alla võtnud Euroopa Liidu suhted selle piirkonnaga, mis võib-olla ei ole regulaarselt tähelepanu all. see on strateegiliselt tähtis mm, piirkond Euroopa Liidule, tähtis on ärisuhete jaoks, kaubanduse jaoks, energiakoostöö jaoks, aga samuti äh, Eh, tähtis on tihedamad sidemed luua nende ühiskondadega seal, rahvaga, eh, suurendada kultuurivahetust, panna rõhku haridusele, Kesk-Aasia piirkond pälvib rohkem meie tähelepanu kindlasti ja toetust ka. Kesk-Aasia on üks prioriteetseid teemasid olnud Lätile eesistujana nõukogus ja eh, see stiimul ja Läti ajaloolised suhted viie Kesk-Aasia riigiga ja meie oskusteadmised ja head kahepoolsed suhted selle piirkonna riikidega on heaks aluseks eh, ja väga kasulik Euroopa Liidule. jaanuarikuus me korraldasime siin Brüsselis konverentsi eh, koostöö üle Kesk-Aasiaga ja rääkisime sellest, kuidas praktilist koostööd süvendada Kesk-Aasia riikidega ja kuidas arendada meie mõttevahetust meievaheliste suhete üle. nüüd, kus äh, eesistuja Läti on lõppfaasi jõudnud oma eesistumisega, on hea teha kokkuvõtteid, mis on saavutatud. kõigepealt julgeolekuvaldkond. Äh, Afganistani naaberpiirkonnana on Kesk-Aasial väga tähtis roll laiemalt julgeoleku tagamisel. ja sellepärast on väga tähtis keskasjariikidega äh, parandada piiride haldamist ja julgeolekut, võidelda narkokaubanduse vastu ja terrorismi ohu vastu. see on üks põhjuseid, miks Läti on võtnud juhi rolli konsortsiumis mis hõlmab Euroopa Liidu liikmesriike ja mille eesmärgiks on piiride haldamine järgmisel kolmel aastal selles piirkonnas nimetusega POMKA. see programm POMKA aitab Kesk-Aasia riikidel tugevdada oma suutlikkust piirivalve korraldamisel ja samuti tollitöö korraldamisel. koos välisteenistusega ja komisjoniga on eesistuja korraldanud seminari Brüsselis kus käsitleti kon-, terrorismi ohtu ja kohtusime ekspertidega Kesk-Aasia riikidest. ja seminaril arutati ka julgeoleku alast dialoogi, mis, mille üritus toimus märtsis Dušanbees. nüüd keskkonnakaitse küsimused, keskkonnasõbralikud poliitikad Kesk-Aasias, sellel eesmärgil korraldasime kõrgetasemelise konverentsi Roheline sild ja seal räägiti teemadest nagu keskkonna eh, juhtimise parandamine, roheline kasv, majanduskasv eh, ka Kesk-Aasias, nüüd põllumajandus ja maaelu areng on samuti väga prioriteetne teema paljudele Kesk-Aasia riikidele koostöös Euroopa Liiduga. ja põllumajandus on väga tähtis majanduse aspekt ja sissetulekute allikas paljudele Kesk-Aasias ja meie eesmärgiks oli parimat praktikat jagada just põllumajanduskonsultatsioonide ja maaelu arengu nõustamise teemal. head valitsemistavad ja võitlus korruptsiooni vastu on veel üks aktuaalne teema ja oma esistumise ajal Läti korraldas terve rea seminare tihedas koostöös Euroopa Liidu ja Kesk-Aasia õigusriigi platvormiga. Riias toimus just paar päeva tagasi viimane seminar ja seal käsitleti haldusõiguse rakendamisest Kesk-Aasia riikides. paljud juristid on juba aktiivselt eh, kontaktis eh, Kesk-Aasia eh, kolleegidega, jagamaks meiepoolset teavet ja oskusi. ja nüüd ma tooksin välja haridusalase koostöö ja selle tähtsuse. Euroopa Liidu programmid on nii tehnilise hariduse kui ka kõrghariduse varas ning ka sotsiaalmajandusliku arengu eesmärkidel hariduse edendamine. Erasmus plussil on väga suur potentsiaal selles piirkonnas ja me peame aitama Kesk-Aasia riikidel sellest täiel määral kasu saada. ja komisjoni talitustega ja välisteenistusega käivad praegu ettevalmistustööd, et toimuks esimene haridusministrite kohtumine. selle me kavatseme korraldada kahekümne viiendal, kahekümne kuuendal juunil Riias. on oodata, et sellel ministrite kohtumisel antakse täiendav stiimul meie koostööle hariduse vallas ja kavandatakse juba konkreetsed meetmed aastateks kaks tuhat viisteist, kaks tuhat seitseteist Läti on huvitatud sellest, et süvendada koostööd hariduse vallas edasi. meil on Kesk-Aasiast pärit tudengitega tihedad seosed. üheksasada kakskümmend viis üliõpilast Kesk-Aasiast on õppimas eh, käesoleval aastal Läti ülikoolides ja meie eh, ju õiguskoolis me koolitame ka Kesk-Aasia ametnikke juriidilistes küsimustes. nüüd transport ja transiidiühendused. see on üks valdkond, kus on meil suur potentsiaal tegutseda. meil korraldasime transpordikonverentsi asemi egiidi all aprillikuus ja kavandame ka suurendada sidemeid Euroopa ja Kesk-Aasia ärisektorite vahel. ja seda äh, Euro Chambers saja seitsmenda plenaaristungi raames. sel ajal toimub ka meil üks kõrgtasemeline kohtumine viiendal juunil käesoleval aastal Jurmalas nii et nüüd täienduseks ka strateegia läbivaatamise protsessi kohta paar sõna eesistujamaa poolelt. kuidas meie seda näeme? meil on suur heameel selle üle, et praegu toimub selline põhjalik läbivaatamine. mitmed Euroopa Liidu liikmesriigid on teinud oma ettepanekuid, Kesk-Aasia riigidki on aktiivselt osalenud ja mitmed Euroopa rakkerühmad, ajutrustid on oma panuse andnud. ja eesistuja hindas ka kõrgelt Euroopa Majandus- Sotsiaalkomisjoni eh, arvamust selle strateegia läbivaatamise kohta. ja väga hea, et täna toimub arutelu siin komisjonis, sest see annab meile edasisi suuniseid. ja lõpetuseks. Eh, peamised eesmärgid ja prioriteetsed valdkonnad mis olid strateegias kaks tuhat seitse, on endiselt aktuaalsed, aga on vaja enam arvestada üksikute Kesk-Aasia riikide vajadustega. on selge, et need viis riiki ei ole ühesugused, nende sotsiaalmajanduslik areng on erinev ja samuti valmisolek on erinev suhelda Euroopa Liiduga, nii et on vaja ka kahepoolseid sidemeid edendada ja Eh, regionaalse koostöö ja meie kolm platvormi, nende kallal peab töö jätkuma, aga võib-olla peaks olema paindlikum. eesistuja tervitab seda, et ametisse on määratud uus Kesk-Aasia eriesindaja. ja meil on hea meel selle üle, et ta juba on siin nüüd ahvetis külas käinud. ja lõpetuseks, pärast seda, kui nõukogu võtab vastu järeldused ähm, strateegia läbivaatamise kohta juunis, siis me teeme omapoolsed ettepanekud, kuidas partnerlussuhteid Kesk-Aasiaga edendada ja pärast meie eesistumist need protsessid jätkuvad ja tähtis on, et kõik algatused ja projektid, mis meie käivitasime, jätkuvad. suur aitäh teile. palun küsimuste esitajad. härra Messeriks suur aitäh, äh, aitäh põhjaliku ja isegi optimistliku ülevaate eest protsessi kohta. muidugi äh, mul on hea meel, et meil on võimalus neid küsimusi arutada, me koostame omaalgatusliku raporti ja mina isegi täiesti juhuslikult olen raportöör. Äh, Euroopa Liidu jaoks ei ole see prioriteetne regioon, me teame seda, aga oluline regioon on see igal juhul kaks tuhat kaksteist poliitika läbivaatamine lähtus Afganistani julgeolekuohtudest, nüüd järgmine läbivaatamine ilmselt on seotud rohkem muredega, mis äh, lähtuvad Venemaalt. ja nüüd mina arvan, et väga tähtis on, et inimõiguste ja äh, õigusriigi teemad oleksid läbivalt kõikides meie lepingutes, kahepoolsetes suhetes selles regioonis, äh, kuna see regioon on eriti äh, suureks väljakutseks meile ja me teame ka, et, et mõned riigid on ka vähikäiku teinud. Äh, mingit progressi ei ole, kui just mitte ähm, näha teatud, teatud asju positiivses valguses seoses Kasahstaniga Euroopa Liit peab leidma nüüd poliitika läbivaatamisel õige tasakaalu regiooni ja kahepoolsete suhete vahel. kõike ei saa lahendada regiooni tasandil, kõike ei saa kahepoolsetes suhetes ka lahendada ja seetõttu ongi minu arvates selle Kesk-Aasia poliitika läbivaatamise käigus olla paindlik ja leida paindlikud raamid ja platvormid ning veel järjest rohkem peavad selles poliitikas kaasa rääkima ka liikmesriigid. kuigi see ei tundu olevat prioriteetne regioon, äh, peab tunnistama, et liikmesriikide osalus Kesk-Aasia poliitikas on ikkagi väga piiratuks jäänud. ja minu arvates on see häbiväärne. kahju, et viimase kaheksa aasta jooksul ei olnud ühtegi liikmesriiki, kes soo-, oleks soovinud haridusprogrammis liidrirolli võtta see on, sellest on kahju ja nüüd on väga tore, et Läti on selle koorma enda õlule võtnud ja ma olen selles suhtes küll väga optimistlik, optimistlik ka Läti äh, plaanide suhtes. see on tõesti valdkond, kus me võime midagi mõjutada, äh, mõjutada võrreldes teiste oluliste äh, tegijatega selles regioonis, Hiina, Venemaa ja nii edasi. suursaadik Burjan rääkis siin ka üle ühest, ühe miljardi euro eraldamisest järgmiseks seitsmeks aastaks ja see on tähtis. me peame mõtlema, kuidas me seda äh, kulutame, arenguabi, mida me lubame, seda tuleb arukalt ja tõhusalt äh, kulutada ja see on nüüd tähelepanek, aga mul on ka küsimus. miks te sektorite kaupa eelarve eh, toetust ei avalda? enamus rahvusvahelisi doonoreid on selles regioonis sellisest lähenemisest loobunud, sellepärast et ähm, kuna regioonis on palju korruptsiooni, ei, ei toimi see eelarvetoetus suur aitäh, härra Peeterla, palun like my... suur aitäh! kõigepealt tahaksin öelda suur aitäh Lätile Euroopa Liidu eesistujana. ma olen rahul sellega, et Kesk-Aasiale on nüüd tähelepanu pööratud ja ma nõustun ka eelkõnelejaga, sellepärast et tõesti äh, kuigi see piirkond ei ole meie na-, vahetu naabrus, on see siiski meie jaoks oluline. nõustun ka härra Klaariga, kes rääkis õigusriigi tähtsusest. mul oli hea meel kuulda ka, et härra Pels rääkis siin nagu individualiseeritud lähenemisest. rääkisime siin ennist naabruspoliitikast. hea valitsemistava, see peaks olema nagu võtmesõnaks meie naabruspoliitikas. ja ma arvan, et sellises riigis nagu Kirgistan kellel on siiski tugevad demokraatlikud ambitsioonid olnud, mitte ainult hiljuti, sii-, on võimalik midagi ära teha. me saaksime arengut kaasa, arengule kaasa aidata konkreetsemate meetmetega. teatud määral võib meilt ees oodata Kesk-Aasias see, et me lihtsalt kaotame lahingu. ja mina oleksin väga sellise konkreetse individuaalse lähenemise poolt. sest me teame, et need riigid tegelikult ise ei soovi, eh, et neid nagu üheskoos käsitletaks eh, ja neid ühtemoodi, neisse ühtimo-, ühtemoodi suhe, suhtutaks. Te, mida arvate te sellest, kuidas ära hoida konflikte ja veel tahaksin küsida kas Usbekistanis on lapstööjõu kasutamine jätkuvalt äh, terav ja päevakorral. mul on jäänud mulje, et on saavutatud teatud olukorra paranemine. võib-olla peame korrigeerima oma suhtumist sellesse riiki. suur aitäh! Mikins. härra Mikin. suur aitäh. minul on eesistujariigi esindajale küsimus. suur aitäh teile teie sõnavõtu eest. aga mina arvan, et kui Läti alustas oma eesistumist, siis ähm, me asusime kohe nagu kahel äh, rindel tööle idapartnerlus ja Kesk-Aasia poliitika ja siis nüüd on viis kuud eesistumist möödas. Riias toimus idapartnerlus tippkohtumine aga koostöö Kesk-Aasiaga jäi ikka natukene madalamale tasemele võib-olla saaksite seda kommenteerida. võib-olla räägiksite nendest algatustest, millega siiski ei suudetud midagi saavutada. meie oleme ikkagi huvitatud tulemustest. hariduse ja Erasmus programmi puhul minu arvates lähevad asjad natukene paremini. et ja ma praegu ei taha ka palju aega raisata ehk saaksite meile rääkida sellest, eh, mida võiks veel ära teha, enne kui Läti eesistumine lõpeb? mida võiks võimalikult kõrgel tasemel ette võtta? suur aitäh, härra Puhner, palun. Vielen Dank für Ihre beiden sehr interessanten Berichte jah, need olid kaks huvitavat ettekannet. Te nimetasite, et Euroopa Liit eh, nendes riikides ei ole piisavalt nähtav ja minu küsimus on eh, kahe meetme kohta. esimene puudutab eh, Saksamaad vahetult pärast teist maailmasõda, kus Ameerika detsentraalselt paljud erinevates piirkondades olid otses kontaktis kohaliku erakonnaga ja väga hea oli infovahetus eh, ka ametivõimudega. kas nüüd nendes riikides on ka midagi sarnast võimalik? ja teiseks, meil on väga positiivne kogemus eh, väljaõppega ja praktikantidega. Eh, need on inimesed, kes on nüüd saanud suurepärase hariduse äh, seal oma koduriigis ja nüüd õpivad meie juures demokraatiat ja jälgivad ja siis äh, on nagu okkaks äh, valitsuste ihus, kes ei ole nii demokraatlikud. kas on võimalik ka teiste Euroopa Liidu institutsioonide puhul midagi sellist korraldada suur aitäh! annan nüüd sõna raportööridele viis minutit kummalegi vastuseks. palun, härra Prels. suur aitäh, katsun nüüd vastata ja ja esimehe loal ehk saaks ka anda sõna härra Klaarile. kõigepealt inimõigustest. eesistuja seisukohast vaadates nõustume me täielikult sellega, et inimõiguste dialoogi tuleks süvalaiendada meie dialoogis Kesk-Aasia partneritega seda tuleb teha nii kahepoolsetes suhetes kui mitmepoolsetes suhetes. edu pandiks on ilmselt äh, see, kui me jääme oma sõnumile kindlaks. olenemata sellest, millised kontaktid meil toimuvad, tähtis on ikkagi erinevates formaatides, erinevatel tasandil, tasanditel oma sõnumit rõhutada. edasi haridusest ja muudest küsimustest, mis puudutavad erinevaid sektoreid. suur aitäh eh, sõnavõtjatele toetavate märkuste eest. Kesk-Aasia riikidega koostöö tõhustamise võti minu meelest siiski asub sektorites sektorite kaudu koostöö tegemine, praktiline koostöö on palju tõhusam kui poliitilised kõrgetasemelised deklaratsioonid. samuti oleks kasulik liikmesriikide praktiline abi ja kaasalöömine. see on eluliselt tähtis ja me loodame, et haridusplatvorm kogub jõudu ja areneb edasi. selle lootusega me asusimegi seda platvormi ellu viima eesistumise ajal. ja nüüd hea valitsemistava ja sellega seotud küsimused. muidugi nõustun, et hea valitsemistava on midagi, mida Euroopa Liit saaks edasi anda kogemusena Kesk-Aasia vabariikidele. ma loodan, et see vastab ka küsimusele, eh, kui te küsisite, kuidas Kirgistani aidata. Kirgistan on riik, mis ühest küljest on näidanud eh, väga häid tulemusi, liikudes demokraatlikuma esindatuse mudeli suunas, aga teisest küljest teatud ebastabiilsus on ikka veel alles ja seetõttu on meie jaoks äärmiselt oluline toetada Kirgistani tema püüdlustes just äh, haldussuutlikkuse arendamisel küsiti ka Kesk-Aasia strateegia ja idapartnerluse suhete kohta. idapartnerluse tippkohtumised toimuvad regulaarselt, Kesk-Aasia sarnaseid tippkohtumisi ei ole peetud, aga samas ma ei saa sugugi nõustuda, et me ei ole piisavalt tähelepanu pööranud äh, Kesk-Aasiale kõrgel poliitilisel tasandil. nimelt meil toimus ministrite transpordiministrite kohtumine, kus osalesid ka Kesk-Aasia eh, ministrid ja juuni lõpus toimub meil haridusministrite kohtumine jällegi kõrgetasemeliste osalejatega Kesk-Aasiast. ja nagu ma ütlesin, meie lähenemises on oluliseks see, et me suhtleksime eraldi sektoritega, eh, et me tegeleksime praktilise koostööga ja kui regiooni tasandil ei ole see võimalik, siis teeme eh, seda suhetes, otsesuhetes regiooni riikidega. Eh, seda eelkõige selleks, et praktilisi tulemusi saada. meil toimus ka eh, Greenbridge Foorum keskkonnaministrite osales, osalusel Riias. ma arvan, et see hõlmabki nüüd peaaegu kõike, mida siin küsiti. ainus asi, mida ma võib-olla lisaksin, on seotud äh, sellega, et me tõesti oleksime tänulikud, äh, kui liikmesriigid äh, näitaksid ise ka algatust üles lisaks komisjonile, aitaksid kujundada Kesk-Aasia strateegiat Äh, meile tundus, et eelmine aasta ei olnud veel sellest märke, aga nüüd tundub, et äh, asjad liiguvad, seega suur aitäh teile! aitäh! ja härra Klaar, palun, viis minutit. aitäh! tahaksin korrata, et mõistagi inimõigused ja õigusriigi põhimõtted on üliolulised ja need peavad olema meie poliitikate kõikide aspektide osa, kui me suhtleme nende riikidega. hea haldustava ja juhtimine oli siin ka mainitud ja seda me rõhutame oma ettepanekutes, mis me liikmesriikidele tutvustasime ja mul on väga hea meel tõdeda, et see on ka vastukaja leidnud ning on ka toetatud seda mõtet, et äh, hea valitsemine, valitsemistava on nende riikide puhul ülioluline. lõppude lõpuks ei ole asi meis, vaid asi on neis, nad peavad äh, ligi meeletama investeeringuid, kui nad seda ei suuda teha, kui nad ei suuda panna paika raamistikku, mis äh, oleks atraktiivne Euroopa investoritele, siis investorid lihtsalt ei tule ning hea haldustava on kindlasti kõige selle aluseks tahaksin ütelda, mis puudutab haritusprogramme, mida siin mainiti, siis jah, tõepoolest on väga hea, et Läti eesistuja on selle mõtte edasi arendanud, nad on ministritevahelise kohtumise korraldanud ja see, see on väga hea ka, et Poola on öelnud, et kui tahetakse haridusplatvormi osas äh, juhtroll üle võtta. ja seda meil ei ole ju siiamaani olnud, meil ei ole olnud äh, liikmesriigi, kes seda sooviks teha, kes sooviks juhtida seda platvormi ja nüüd on väga hea, et Poola seda teha soovib ja nelikümmend miljardit, mille on andnud hiinlased, jah, mõistagi Hiina on Kesk-Aasias väga aktiivne, sest äh, nad asuvad ju vahetus naabruses aga me ei peaks neid äh, summasid äh, nägema negatiivsena. Euroopa Liidu välisabi kasutamine on suurem kui äh, see neli miljardit, mis siin ära kasutati, sest liikmesriigid annavad ka kahepoolselt ise oma abi. see on meie raamatupidamise arvestuse selline väike viga või arvepidamise viga, sest me tegelikult ei arvesta seda, mis me kõik koos anname. seda esiteks. teiseks Hiina summadesse on kaasatud ka laenud. ja kui me peame, hakkaksime nüüd lisama siia ka oma laenusid, mida on antud erinevate finantsasutuste poolt Kesk-Aasiale, siis see summa oleks meie poolt veelgi suurem, nii et ärgem hakakem nüüd hiinlastega siin võistlema. lisaks meil on ka teistsugune tegevuskava, Euroopa Liidul on natukene teistsugune roll mängida ja meid ka tunnustatakse selle eest, seda hinnatakse väga, sest äh, meid ei nähta sellise konkreetse poliitilise tegevuskava ja agenda läbiviijana, nii nagu teised Kesk-Aasia naaberriigid on. Kõrgõzstan, jah, tõesti, seal on väga palju väljakutseid. Kõrgõzstan on see riik, kus on olnud valimised, mida peetakse üsna vabaks ja demokraatlikuks, aga meil on nüüd äh, ka Kõrgõzstani parlamendis äh, välisorganisatsioonide eelnõu, äh, seksuaalvähemusi puudutavad eelnõud ja see on meile murepunktiks ja me oleme tõstatanud väga sageli neid murepunkte oma vastaspoolega Kõrgõzstanis ja seda me kavatseme ka edasi teha. Need ei ole positiivsed arengud. me peame tagama, et see riik äh, siiski jääb heale poolele, aga me ei saa ju äh, tööd nende eest ära teha. Nad peavad ise seda tegema, meie saame neid ainult aidata. laste tööjõud ja Usbekistan, jah, siin on teatud edusamme. koostöös äh, Maailmapanga ja ILO-ga on lapstööjõud peaaegu elimineeritud Usbekistanis, me töötame edasi selleks, et parandada töötingimusi, ILO eh, on ka kontrollimas seda, eh, kuidas puuvilja eh, korjandatakse koostöös meie Maailmapanga ja teiste doonoritega. jah, tegemist on väga positiivse hea arenguga. ja lõpetuseks Ameerika majad Armeenias näiteks oli samasugune projekt. ja me võiksime uurida neid programme. nähtavus on meie jaoks ähm, probleemiks ja mitte ainult Kesk-Aasia puhul, vaid äh, ka mujal maailma paikades. me peame natukene seda asja mõtisklema ja võib-olla oleks see hea moodus, kuidas asjale läheneda, aitäh. Muchas gracias a los dos ponentes, con esto damos con-. aitäh, tahaksin tänada meie külalisi, sellega on meie koosolek tänaseks ka läbi. tahaksin ütelda, et äh, meil on ka erakorraline koosolek üheteistkümnendal juunil Strasbourgis, me hääletame erinevaid raporteid ja viieteistkümnendal ja kuueteistkümnendal ja kahekümne teisel ja kahekümne kolmandal juunil toimuvad koosolekud Brüsselis. Äh, sellega on koosolek lõppenud, aitäh!